Mesdames et messieurs, bonjour. president, daamid ja härrad, tere hommikust, meie osaistungjärk jätkub ja kõigepealt soovin teile anda järgmised teadaanded. esiteks, proua Kelling Lukas on andnud meile kirjaliku teadaande sellest, et tema mandaat Euroopa Parlamendis on lõppenud, sest ta valiti alamkotta ning vastavalt parlamendiliikmete valimist puudutava äh, statuudi artiklile seitsekümmend kaks lõikele kaks. vastavalt äh, sellele sättele kuulutatakse tema ametikoht täitmisele kuuluvaks kaheksateistkümnendast maist kaks tuhat kümme ning äh, härra Macmillan Scott ALDE nimel on siis alates sellest kuupäevast ALDE liige. nüüd aga läheme me edasi härra Mänka raportini. see on siis äh, number üks äh, aastast kaks tuhat kümme ning äh, seejärel me kuulame härra äh,, proua Helga Trüüpelit, kõigepealt aga härra Vladimir Manka, neli minutit lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud president, kallid kolleegid, pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping, on mitmed menetluskorrad palju otsesemad ja läbipaistvamad kui enne ning pädevused on paremini defineeritud. Euroopa Parlamendil on nüüd rohkem pädevust. Euroopa Liit on samuti saanud juurde pädevusi, seda nii sise- kui välisasjades. mitmetel liikmesriikide kodanikel on nüüd äh, võimalik isegi mõjutada üleriigilisi äh, või riigiüleseid äh, sündmusi ja arenguid. Euroopa Liit on suur ning kõigil selle kodanikel on võimalik kasutada mitmeid ähm, ja täielikke demokraatlikke vahendeid. kuid äh, nende demokraatlike õiguste kasutamist ei äh, tohi piirata suurte rahasummade äh, kasutamine ja suunamine. Lissaboni leping äh, on kaasa toonud mitmeid eelarvelisi tagajärgi kogu Euroopa Liidule. kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet arutades lepiti kokku, et pealkirja all viis on ette nähtud teatud reserv, mida, ähm, mille abil neid Lissaboni lepinguga kaasnevaid muutusi rahastatakse. ning kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kahe tuhande kümnenda aasta eelarve ongi meie tänase raporti äh, peamiseks, äh, peamiseks teemaks. me proovime leida vajalikku liikumisruumi vajalike rahasummade leidmiseks, selleks, et me saaksime kulud äh, katta, tõstes ümber olemasolevad vahendid. Lissaboni leping mõjutab kogu Euroopa Liitu ja Euroopa Parlamenti ning Euroopa parlamendi paranduseelarvega on ette nähtud äh, lisarahastus lisatöötajate jaoks, selleks, et nende töötajate abil saaksime paremini täita oma ähm, kaasseadusandja rolli koos nõukoguga. paranduseelarve on väiksem, kui alguses plaaniti kokkuleppel juhatusega on leitud neli miljonit eurot ning äh, paranduseelarve võeti vastu hiljem, kui alguses plaaniti, selle põhjuseks olid mitmed erinevad probleemid. lugupeetud kolleegid, enamik ettevõtteid ja institutsioone kogu maailmas peab äh, aru saama, et praegu toimub majanduskriis ja et selle tõttu on vaja äh, muutuda konkurentsivõimelisemaks ja tõhusamaks ning sellest peab aru saama ka Euroopa Parlament kui Euroopa Liidu institutsioon meil on vaja rohkem kärpeid ja suuremat äh, tõhusust, mitte küll ainult kahe tuhande kümnendal aastal, kuid äh, mida täpselt teha saab, äh, see sõltub ka Euroopa Parlamendi sekretäriaadist. mitmed teemad vajavad siin ka pikemat käsitlemist, eriti need, mille puhul on võimalik aastate lõikes saavutada suuremat kokkuhoidu suur aitäh teile, raportöör, ning äh, nüüd äh, saab sõna proua Helga Trüppel, kes on äh, teise raporti autor, teil on neli minutit. proua president, kallid kolleegid, parlamendi eelarve kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on esimene nii-öelda õige eelarve, pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus. see tähendab seda, et Euroopa Parlamendil on rohkem pädevusi, meil on rohkem ülesandeid, meil on suurem vastutus, meil on rohkem legislatiivset jõudu, see tähendab seda, et meil on vaja ka rohkem töötajaid ja selleks on meil vaja ka rohkem eelarvevahendeid. samal ajal, ja see on ka minu jaoks väga tähtis, peame me arvestama ka majandus- ja finantskriisiga, meil on probleeme eurostabiilsusega, ja Saksamaal kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on ette nähtud, et eelarve ei tohi enam miinusesse minna. peale selle peab Kreeka säästma, samamoodi nagu ka kõik teised riigid, kus eelarve puudujääk on suur. see tähendab seda, et me peame leidma väga vastutustundliku lähenemise, kuidas praegu selle olukorraga hakkama saada ja ka parlamendi eelarvet suurendada mina olen raportöör kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kohta ja mina esindan enamuse arvamust, samal ajal aga toon eraldi välja oma parteipoliitilise lähenemise, rohelise lähenemine. kakskümmend protsenti administratiivkuludele oli ülemmäär, mis pandi tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal institutsioonide vaheliselt paika enamus äh, eelarvekomisjonis äh, aga ei toeta enam seda lähenemist, sellepärast et äh, olukord on muutunud, Euroopa Liit on laienenud, meil on rohkem pädevusi, meil on rohkem ülesandeid. seetõttu ei peaks me seda kahtekümmet protsenti vaatama kui püha lehma, aga samal ajal on täiesti selge, et me peame ise ka olema vastutustundlikud ja distsiplineeritud, mistõttu kakskümmend protsenti peaks olema üks äh, selline orientiir ja praegusel hetkel on meile et, ette nähtud kakskümmend koma neli protsenti, seda natukene rohkem kui kahe tuhande kümnendal aastal pärast erinevaid arutelusid jõuti nüüd kokkuleppele selles osas et, et kakskümmend koma kolmkümmend kaks protsenti jääb sellest protsendimärjaks ehk et pluss kolmkümmend miljonit. me oleme jõudnud äh, kokkuleppele, et meil on vaja rohkem personali, meil on vaja rohkem eelarvevahendeid raamatukogu jaoks, äh, uuringute läbiviimiseks ja me peaksime rohkem arvestama ka keskkonnakaitsega siin kojas. oleks väga hea, kui Strasbourgis meil oleks võimalik rohkem jalgrattaid kasutada selleks, et parlamendisaadikud ei kasutaks ametiautosid ja veel vastuoluline küsimus oli veel ka see, kas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peaks andma rohkem raha assistentidele, tuhat viissada eurot rohkem siis, mitte siis saadikutele, vaid assistentide tasustamiseks. see oleks siis kolmteist koma kaks miljonit eurot kokku. enamus eelarvekomisjonist leidis, et see summa peaks olema reserv, reservis kuna me ütlesime, et kui me soovime, et me soovime praegusel hetkel rohkem mõtlemisaega saada ja hiljem otsustada. ma tahaksin selgeks teha, et roheliste seisukoht on praegusel hetkel järgmine me peame olema paindlikud, me peame olema väga ärksad, kui me räägime äh, võlgadest ja sellepärast järgnevatel aastatel me peaksime sellest tuhande viiesajast eurost loobuma teeksin teile kõigile selle üleskutse, mitte ainult sellepärast, et me peaksime saadikute äh, statuuti muutma, ei, me peaksime näiteks äh, lähetustel vähem lendama äriklassis, sest me nõuame ju poliitiliselt alati keskkonnakaitset, aga me peaksime siis ju ka ise oma sõnade järgi käima ja sellega oleks meil võimalik tõsta ka tõhusust näiteks, näiteks kaksteist koma üheksa protsenti oleks meil võimalik CO2 heitmeid säästa. kahe tuhande kaheksandal aastal me seda juba tegime, me näiteks äh, tarbisime null koma kaheksa protsenti vähem energiat, me oleme ka IT-alal säästnud, nii et me tõesti saame midagi ära teha. suur tänu, proua Trüppel, ja nüüd annaksin sõna äh, fraktsioonide nimel kõnelejatele, kõigepealt härra Fernandes, kolm minutit. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, kolleegid, Rahvapartei toetab täielikult äh, seda distsipliini, rangust ja läbipaistvust, mis eelarvet iseloomustab, nii et me avaldame tunnustust äh, selle töö eest, mille on teinud äh, ära administratsioon, panemaks paika püsi- ja muutuvkulusid ning andmaks meile siis vahepealset ülevaadet ka kinnisvarapoliitikast. aga meil on ka tunne, et siin on parendusruumi. me oleme pooldanud pikaajalist kinnisvarastrateegiat ja äh, me pooldame eelarvedistsipliini ning me arvame, et me peaksime liikuma siis äh, nullipõhise eelarve juurde, nii et äh, iga äh, kulutus oleks õigustatud. nii et koos nende kahe mm, ettepaneku põhjal tuleks läb-, läbi viia siis kulutõhususe analüüs ja me tahaksime loomulikult äh, saavutada ka kokkuhoidu seal, kus võimalik ning seetõttu tahaksime teatud äh, ridadel ning rubriikides näha mm, äh, kok-, nii-öelda kärpeid see on üldine parlamendi eesmärk ja me teame, et äh, seadusandluse puudumine või puudulik seadusandlus toob endaga kaasa väga suured kulud ning äh, lõppude lõpuks äh, kannavad need kulud Euroopa kodanikud. selleks, et saada hakkama raskustega, mis tulenevad Lissaboni lepingu jõustumisest ning et olla kooskõlas kehtiva seadusandlusega, peaksime me kaasama rohkem personali, meil peaks olema parema kvaliteediga personal. tahaksin lihtsalt meenutada, et meil saab olema kaheksateist uut parlamendiliiget ning neile tuleb võimaldada eh, tingimused, mis eh, lasevad neil väärikalt oma ametikohustusi täita. käesolev aeg on väga suuri väljakutseid esitav kõigile institutsioonidele, aga institutsioonid täidavad äh, otsustava tähtsusega ülesandeid ja ei tohi ebaõnnestuda ning seetõttu peavad meil olema vajalikud vahendid, et nende väljakutsetega hakkama saada. me teame, et populism ja demagoogia võivad hakata segama eelarve arutelusid, kuid äh, meie oleme selle vastu, osa inimesi ütlevad, et eraldised eh, või assigneeringud eh, parlamendiliikmetele suurenevad, tegelikult ei ole see tõsi. meil on vaja selliseid, eh, sellisel määral vahendeid, et me saaksime väärikalt oma ülesandeid täita ning vastata ka kodanike oot-, ootustele. aitäh, härra Fernandes ja härra Voon! nii eelarve arutelud, äh, eriti kui me räägime omaenda äh, eelarvet, on alati äh, vastuolulised ja me oleme seda näinud ka aruteludes, mis puudutavad kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve muutumist, kuid mul on hea meel, et nüüd on suurem osa küsimusi lahendatud eelarvekomisjonis ja ma usun, et nüüd on tegelikult väga vähe lahknevusi juhatuse ja eelarvekomisjoni arvamustes, võib-olla kolm-neli tükki, üks neist on see kahekümneprotsendiline lagi, teine on kinnisvarareserv ja siis eh, osa, mis on viidud reservi ning eh, siis eh, see teine assistentide hüvitiste osa viissada eurot per parlamendiliige. Need küsimused on alati vastuolulised ja nende lahendamine oleks keeruline alati ja loomulikult on see väga keeruline praegustes majanduslikes oludes. ja eriti arvestades, et me kõik saame aru, et Lissaboni leping äh, on, seab meile rohkem ülesandeid. ja seetõttu kiidame me heaks selle, mis on äh, ette nähtud varudeks seoses Lissaboni lepinguga. veel üks vast-, äh, vastuoluline küsimus on ametiisingute hüvitus hüvitis ja selle vähendamine ühe koma kahelt miljonilt eurolt neljasajale tuhandele eurole, selle kohta loomulikult on vaja kirjalikke põhjendusi, kui niisugused muudatused läbi viiakse, need põhjendused on alati tähtsad. ja kolleegid ise saavad otsustada, kas need kaks kompromissi, mida ma mainisin, on neile vastuvõetavad või mitte. mina usun, et enamus sotsiaaldemokraatidest nõustub nende kompromissidega. kuid selgeks on saanud meie aruteludest veel üks asi ja nimelt see, et kui me hakkame tulevikus rahastama väliseid tegevusi, siis peame me kokku hoidma mujalt. ja kaks tuhat üksteist äh, eelarve püüab tegelikult kokkuhoidu sisse viia ja eelarve kasv on olnud väiksem, kui me ette nägime. ja me loodame, et tulevikus juhatus tuleb välja soovituste ja ettepanekutega, mis puudutavad mitte ainult kulutusi, vaid ka seda, kuidas on võimalik tõhusalt kokku hoida. ja ma loodan, et see puudutaks pigem tegevusviisi kui lihtsalt kärpeid samuti tulevikus tahaksin näha, et äh, kui äh, tõhusas kokkuhoiuga välja tullakse juhatuse poolt, siis et seda juhatus arutaks ka liikmetega võimalikult vara, see annaks meile võimaluse kujundada nii eelarvet kui meie prioriteete ning tuvastada ise neid kokkuhoiukohti, kuid vahepeal peaksime jätkama oma tööd, tagamaks, et meie kaks tuhat üksteist eelarve on vastu võet-, võetav parlamendi liikmetele ning loomulikult ka avalikkusele. suur aitäh teile, härra Vaan! nüüd saab sõna härra Härlund Alde nimel. proua president, tegemist oli tõesti ühe väga huvitava aruteluga eelarve üle järgnevatel aastatel. ja ma tahaksin kõigepealt proua Trüppelit tänada selle suurepärase töö eest, ta on tõesti hästi töötanud ja välja töötanud väga tasakaalus lähteraporti. on täiesti selge, et Lissaboni leping toob endaga kaasa uusi vajadusi. parlamendi kulud, omakulud, administratiivsed kulud tõusevad sellepärast, et parlamendil on rohkem vastutust, kuid samal ajal avaldab mulle im-, imestan ma sellepärast, et me ei mõtle sellele, kuidas me oma tööd saaksime ümber struktureerida selleks, et paremini ära kasutada ressursse. liberaalide fraktsioon on üldiselt väga kriitiline eelarveprojekti osas. ja õnneks on siia ka muudatusi juba sisse viidud. liberaalid Äh, ei leia, et meil oleks vaja uut kuulamist äh, ja me ei leia, et me peaksime rääkima siin sellest tuhande viiesajast eurost assistentide jaoks. peale selle ei tohiks me lubada ka seda, et äh, esinduskulusid tõstetakse. me peame tõesti näitama, et me ei soovi oma kulusid tõsta ja sellepärast ei saa ma päris täpselt aru, kui räägitakse, et tegemist ei ole mitte kulude tõstmisega, vaid et me lihtsalt teeme oma tööd. me ju tegelikult äh, räägime siin ikkagi lisakuludest, mis tekivad ja me ei tohiks unustada ka seda, et mida rohkem me võtame assistente tööle, seda rohkem on meil vaja ka kontoriruumi, seda meil aga ei ole. ja sellepärast äh, hääletame me hääletamisel selle vastu. suur tänu, härra Haglund ja proua Trüppel saab nüüd poolteist minutit roheliste nimel sõna, palun. jah, suur tänu. ma tahaksin alustada selle võlusõnaga, mida mainis ka härra Haglund, nimelt tasakaal ma tõesti leian, et kui me kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvest räägime, siis peame me rääkima ka sellest, kuidas me leiame tasakaalu, vastutustundliku tasakaalu, see on see, millest me peame lähtuma. mu kolleeg Fernandes rääkis populismist. mõeldes nüüd sellele, mida on siin kojas arutatud siis peame me siiski olema vastutustundlikud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve osas. ma ei jaga härra Fernandesi arvamust. ma leian, et nende üleskutsetega säästmisele kõikidele liikmesriikidele peame me ka ise vaatama, mida me teeme, me peame ka ise hoolitsema oma distsipliini eest. ja ma leian, et tegemist on suisa Euroopa Parlamendi poliitilise vastutusega ja vastutus praeguses olukorras äh, kui me nõuame Kreekalt, et ta säästaks, kui me nõuame ka teistelt liikmesriikidelt, et nende eelarve peab olema tasakaalus, siis tuleb selle poliitilise vastutuse käigus üles näidata ka üles julgust vastutada meie kulude suurenemise eest. samal ajal aga peame me siiski ka enda puhul kulusid piirama, sest me ju tahame siiski öelda poliitiliselt ja selgelt, et me oleme aru saanud, et olukord on keeruline ja sellepärast tahan öelda kõikidele teistele fraktsioonidele, et mõelgem, millise sõnumi saadame me avalikkusele, kui me räägime uuest eelarvest. suur tänu ja järgmiseks härra Pokros kaks minutit ECR fraktsiooni nimel. suur aitäh Rumeenias on praegu riigiametnike palku kärbitud kakskümmend viis äh, protsenti, kuid Hispaanias äh, on pol-, politseinikud kaotanud viis kuni kümme protsenti äh, palgast ning Portugalis, rääkimata Kreekast, püütakse kulusid meeletult kokku hoida. Ühendkuningriigi uus valitsus on juba öelnud, et tarvis on tugevasti kärpida kõiki riigisektori kulusid juba kahe tuhande kümnendal aastal. kas siin parlamendis on üldse kedagi, kes arvab, et Euroopa Parlament peaks praegu kulutama rohkem ükskõik millele? et meil on vaja rohkem töötajaid, rohkem IKT-d, suuremat raamatukogu, tuhat viissada eurot juurde assistentidele nüüd eh, me räägime ju juba teisest eh, osast sellest tuhande viiesajast eurost, minu meelest juba esimene osa oli üleliigne. mitte, et me peaksime need summad arvama reservi, ei, me peaksime need üldse kaotama, praegu on selleks väga vale aeg. muidugi on meil rohkem pädevusi, kuid see ei tähenda ilmtingimata, et meil on vaja rohkem kulutusi. meil on vaja tõhusamalt kulutada, rohkem aru anda ja rohkem vastutada. ma olen täiesti nõus proua Trüüpeliga, kes ütles, et äh, meil on võimalik äh, veel äh, kokku hoida, on võimalik leida uusi kohti, milleks näiteks siin kogu aeg autoga ringi sõita, siin on kolm ühistranspordivahendit, mina näiteks sõidan trammiga, ei ole vaja sõita äriklassis, võib sõita turistiklassis. mina näiteks põhimõtteliselt ei lenda mitte kunagi äriklassis Budapestist Strasbourgi. nii et kokkuvõttes ma arvan, et kuigi juhatus tõepoolest, siin on meile andnud kasulikku nõu, arvan ma, et meil on veel väga-väga palju võimalusi kulusid kokku hoida. suur aitäh teile, härra Pokros, nüüd saab sõna proua Andreasen. üks minut ja kolmkümmend sekundit. suur aitäh, suur aitäh, president. veel kord on mul vastik vaadata, kuidas inimesed siin nõuavad, et me kulutaksime rohkem raha, kui liikmesriikide kodanikud äh, peavad igapäevast võitlust, et tulla toime kriisiga. ma usun siiski, et meie koda on eetiline küsige endalt, kas praeguses olukorras, kus Euroopa Parlament nõuab põhimõtteliselt õigust kontrollida liikmesriikide eelarv, eelarveid, püüab ta suurendada enda oma. kas on vastuvõetav, et Euroopa Liidu institutsioonid pöörduvad Euroopa Kohtu poole, kuna nõukogu on vastu võtnud otsuse mm, vaiksemalt või aeglasemalt tõsta Euroopa eh, Liidu töötajate palku? kas on eetiline öelda, et me kiidame heaks nõukogu kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise juhul, kui nõukogu omakorda annab loa kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet tõsta. Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon on ühehäälselt öelnud, et me ei kiida heaks nõukogu kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmist, sest see ei ole läbipaistev. ja sellele vastuseks nõukogu keeldus heaks kiitmast parlamendi eelarve suurendamist ma olen täiesti kindel, et sellel nädalal Euroopa Parlament siiski kiidab heaks kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise nõukogu puhul ning nõukogu siis vastu, vastutasuks nõustub suurendama parlamendi eelarvet. daamid ja härrad, nõukogu kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmine ja selle seotus parlamendi kahe tuhande kümnenda aasta paranduseelarvega esindab eetikat, millele me kõik peaksime mõtlema, neid eetilisi probleeme suur aitäh ning äh, nüüd saab viimase kõnelejana äh, sõna proua äh, Wertmann fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel, palun. suur tänu kallid kolleegid, Lissaboni leping tõi endaga kaasa suuri muutusi, eriti ka selles osas, mis puudutab Euroopa Parlamendi poliitilist kaalu. ma olen juba mitu korda viidanud sellele, et äh, eelarve muutmine on nii-öelda tingimuslik muutmine. jah, otse loomulikult on meil vaja rohkem legislatiivset jõudu, jah, otse loomulikult parlamendi tugevam jõud tähendab ka seda, et meil on rohkem tööd ja rohkem vastutust. kuid sellegipoolest just kriisi ajal tegelikult äh, kõige õudsema majanduskriisi ajal viimase kuuekümne aasta jooksul tuleb meil Euroopa Parlamendi saadikutena siiski vastutustundlikult ümber käia selle rahaga, mis on meie kätesse antud. nõukogu ja Euroopa Parlament äh, peavad tugevamat koostööd tegema ja seda koostööd tuleb teha partner, partneritena. suur tänu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 ühelt poolt peame me seadma ranguse ja tõhususe eh, eeskuju maksumaksjate raha kulutamisel, teisalt peaksime parlamendil võimaldama täita kõiki tema kohustusi, mis on eh, maksumaksjate poolt eh, meile seatud Lissaboni lepinguga. tõsu on see, et seoses uue lepinguga, mis puudutab Euroopa Liidu toimimist, on meie institutsioon saanud terve rea uusi ülesandeid ning just parlamendis äh, saavad viissada miljonit kodanikku oma seisukohti avaldada ning meie ülesandeks on pidada kinni Euroopa demokraatia dem-, traditsioonidest ning töötada selle nimel, et parandada ja tõsta äh, parlamendi reputatsiooni ning tõhusust. üks olulistest küsimustest, mida on palju arutanud, on see, kuivõrd Euroopa Parlament võtab arvesse Euroopa rasket majandusolukorda ning on juhtrollis kulude kokkuhoiu osas. parlamendi otsused, mida me täna vastu võtame, tegelikult peegeldavad majanduslikku olukorda. me oleme tõstnud äh, mm, vabandust, me oleme lubanud ainult null koma kaheksa protsenti kasvu administratiivkuludes, kuludes ja see on vastavalt kokkuleppele, mis äh, sõlmiti palju aastaid tagasi, samas me peame ütlema, et äh, tulevikus tuleb see kokkulepe ümber äh, kujundada selleks, et peegeldada meie uusi ülesandeid ning et suuta täita neid ootusi, mis meie suhtes on. head kolleegid, meil on olemas ka varud, aga me peame muutma parlamendi tööd tulevikus tõhusamaks ja mitte rõhuma uutele hoonetele, vaid uutele tehnoloogiatele ning seadma ka eeskuju institutsionaalsete keskkonnastandardite osas, analüüsides hoolikalt äh, kõiki äh, kulusid ja laskmata automaatselt äh, eelarvel kasvada, see on midagi niisugust, mis väga kergesti juhtub ja me peame silmas pidama, et kõik peegeldab meie seisukohti. aitäh ja härra Alvaro, üks minut. suur tänu ma arvan, et eriti just kriisiaegadel peavad poliitikud olema võimelised äh, mõtlema ratsionaalselt ja kõik tunded välja lülitama, eriti siis, kui me räägime rahast. mul on jäänud mulje, et Lissaboni lepinguga ja eelarve küsimustega on lugu nagu ilmateatega. mitte keegi ei tea, kuidas ilm homme on, kõik ütlevad, et vihma sajab, siis võetakse vihmavari kaasa aga mitte keegi täpselt ei tea, kas tõesti vihma hakkab ka sadama. täpselt sama asi kehtib Lissaboni lepingu kohta. me ei tea, milliseks kujuneb töökoormus, kuidas Lissaboni leping muudab meie töökoormust ja ma olen küsinud nüüd endalt, et kuidas kõik need kolleegid enne töötasid, kui Lissaboni leping veel ei kehtinud. see tuhande viiesaja euro suurune kulude tõstmine on sümbol, sümboolse tähendusega. me tegelikult peaksime pigem mõtlema, kas me oleme võimelisemad oma tööd efektiivsemalt kujundama. ma arvan, et äh, efektiivsus aitaks meid palju kaugemale kui see, kui me räägime siin lihtsalt väikestest summadest. ja eks ma alles järgmisel aastal näen, mida tegelikult Lissaboni leping äh, endaga kaasa tööb. suur tänu, härra Alvaru ja nüüd saab härra Sarnetški sõna üheks minutiks, palun daamid ja härrad, pole kahtlust, et Euroopa Parlament, millel on rohkem volitusi ja mis hakkab mängima suuremat rolli peale Lissaboni lepingu jõustumist, peab oma käsutusse saama ka vajalikud finantsvahendid ning loomulikult ei tea me kuidas praktikas meie roll kasvama hakkab, aga me teame, et see kasvab ja seetõttu on maksumaksjate ootused samuti suuremad. ning sellest järelduvalt ettepanek suurendada assistentidele ette nähtud vahendeid on poliitiliselt ja ka muul moel täiesti õigustatud. me oleme teadlikud asjaolust, et hetkel on äh, Lõuna-Euroopas, eriti Kreekas, kriis ja loomulikult see on tõsine probleem, kuid me ei saa äh, nii-öelda paralüseerida osa parlamendi äh, funktsioonidest, vähendades kulusid ja ma olen veendunud, et parlamendi eelarve peab kasvama aitäh ja nüüd härra Van der Stoep, poolteist minutit. suur tänu proua eesistuja. suurendatud eelarve aastaks kaks tuhat üksteist on üks koma seitse miljardit. see on siis nelisada kuuskümmend, või see suurenemine on nii palju, see on siis nelisada kuuskümmend eurot äh, iga parlamendiliikme kohta äh, päevas ja mina võin mõelda selle peale, et igal moel on võimalik seda raha kasutada, aga tegelikult peaksid otsustama kodanikud ja me peaksime laskma neil otsustada, nii et kõigepealt äh, viskama käest need võtmed, mis lasevad meid Luksemburgi, Strasbourgi ja Brüsseli hoonetesse ning tõesti laseme rahval otsustada kodanikud peaksid teadma nende kulude suurust, nelisada kuuskümmend eurot iga inimese kohta päevas. me peame seda numbrit allapoole tuua, sest vastasel juhul on tegu koormaga, mis langebki just kodanike õlgadele. nii peaksid need asjad olema, aga nii need kahjuks ei ole, alati me küsime rohkem juba tehakse tehinguid eh, tagatubades, mis ulatuvad kümnetesse miljonitesse eurodesse, mida siis jagatakse ja ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, mis tegelikult täna juhtuma hakkab ja kas me tõesti oleme ära teeninud nelisada kuuskümmend eurot päevas. aitäh ja nüüd äh, proua Kressler, üks minut. president, kallid kolleegid, härra van der Stopp, mina leian, et mina olen oma raha ära teeninud ja kui te, teie seda pole teinud, siis mul on väga kahju. ma võin teile lihtsalt öelda, et me ei tee endale mitte mingit teenet, kui me loome töötingimusi, millega meil ei ole võimalik tegelikult tööd teha. ma leian, et sekretäriaadi lisatasu tuleb tõsta, sest tegemist on väga hea otsusega, seda on võimalik ka väga hästi põh-, põhjendada, kes siin tööst see, kes siin kojas soovib tööd teha, saab seda teha ja ma arvan, et need, kes ei taha teha, ei peaks meid segama. keegi ei pea võtma seda tuhande viitesadat eurot välja, kui te ei taha, ärge tehke seda. mina võin teile lihtsalt öelda, et mina olen oma raha väärt, samamoodi nagu ka minu assistendid. me peame kontrollima, mis meil vanasti üle jäi, millistest tegevustest raha üle jäi, me peame mõtlema, kas me nende tegevustega soovime ka tulevikus edasi te tegeleda või mitte. see oleks üks võimalus, kus me saaksime raha kokku hoida. ma leian, et me oleme teinud väga palju reforme, et eesteisus on teinud häid reforme ja me peaksime nüüd need reformid lihtsalt rakendama. me tõesti peaksime tegema kõike seda selleks, et asju selgeks teha suur tänu, proua Kressle ja järgmiseks saab härra Van Orden sõna üheks minutiks. proua president, kõikjal Euroopas avaliku sektori asutused äh, teevad kärpeid, aga meie elame justkui muinasjutus. ma ei suuda lihtsalt leida sõnu selle kohta, et ähm, kuidas kokku hoida ja kui oluline see on, sest et see üks koma seitse miljardit on peaaegu kuueprotsendiline kasv. me peaksime rääkima kokkuhoiust kasvu asemel ja selleks on mitmeid äh, viise, esiteks töötajate osakaal pealt peaksime kokku hoidma raiskamise ja kulutuste pealt ning samuti loobuma sellest Strasbourgi sõitmise äh, tsirkusest ja suudaksime kokku hoida kakssada tuhat eurot, kakssada miljonit eurot aastas samuti peaksime vähendama bürokraatiat äh, parlamendi poolt äh, tööle võetud ametnike arv on kasvanud neliteist protsenti äh, kuue tuhandeni kolme aasta jooksul. praegustel aegadel on meil vaja hoopis teistsugust poliitikat, tundub, et meile meil on tõesti arvamus, et me elame kusagil mujal kui kõik teised ja me peame astuma reaalseid samme selleks, et parlamendi eelarves oleksid tõelised muudatused ja kokkuhoid. aitäh, härra Van Orden. ja härra Staas saab sõna. Dank u voorzitter, collega's, ik wil uh, tussenkomen op die uh suur tänu, ma tahtsin lihtsalt lühidalt vastata sellele mõttele, mille, mida siin välja toodi, nimelt see tuhat viissada eurot, mida tahetakse assistentidele maksta. jah, Lissaboni leping toob meile terve rea uusi ülesandeid ja ma ei leia et äh, me ei peaks andma uusi töötajaid nendele komisjonidele, mis saavad rohkem tööd, näiteks majanduskomisjoni töömaht kasvab tõesti väga palju. kuid küsimus on tõesti selles, kas tõesti iga saadik peaks saama nüüd iga kuu veel tuhat viissada eurot veel, minu arvates on see täiesti mõttetu. olen kümme aastat olnud keskkonnakomisjoni liige, meil on väga palju legislatiivseid äh, ülesandeid äh, kaasotsustusmenetluse kaudu ja minul on alati olnud kolm assistenti ja see on olnud piisav. ja ma arvan, et ka põllumajanduskomisjoni liikmed saavad kolme assistendiga hakkama. proua Kressle, nagu te ise ütlesite, kes tahab lisatööd teha, lasku käia äh,. Teie lähenemine on aga liiga populistlik. nii kui keegi rohkem sõna ei taha, siis lõpetame kohe ka vaba mikrofoni vooru ja kõigepealt saab sõna esimene raportöör. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí... Suur tänu, mm, proua president, ma tahan tänada kõiki, kes täna oma avam-, arvamust avaldasid. ma tõesti arvan, et et äh, me saame oma legislatiivset tööd väga hästi teha ja efektiivselt teha siis, kui me anname endast parima. me kõik teame, kus me saaksime asju paremaks teha. tänane arutelu on ju väga heaks näiteks selle kohta. härra Pokrusele tahaksin öelda, et meil tõesti on võimalus säästa see võimalus on võimalus, mida te eelmisel aastal soovisite pidurdada. ma olen juba oma koduriigis eelarvega tegelenud ja üks esimene asi, mis meie jaoks väga tähtis, oli see, et me valgustasime täpselt läbi, mida me teeme ja meil oli võimalik oma administratiivseid kulusid viisteist protsenti vähendada. kui me tahame näha, kus meil on veel reserve, kus me saame uusi vahendeid leida siis see on tegelikult kõige parem viis ja see on ka kõige parem sõnum, mida me saame saata avalikkusele, sest niimoodi on meil võimalik oma vahendeid kõige tõhusamalt kasutada ja ka administratiivseid kulusid vähendada. järgnevad äh, päevad toovad kindlasti veel põnevaid arutelusid endagi kaasa meil on vaja eelarve vastu võtta, sellepärast et äh, ka regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomisjon äh, vajavad eelarvet. ka viimati nimetatud on saanud palju rohkem ülesandeid. seepärast tahaksin teid üles kutsuda, võtkem need eelarved võimalikult kiiresti vastu, selleks et me ei pidurdaks erinevate institutsioonide tööd ja et nad saaksid oma ülesannetega tegeleda ja niimoodi saame me ka Lissaboni lepingust kinni pidada. suur tänu ja nüüd saab proua Trüppel kaheks minutiks sõna, palun. proua president, kallid kolleegid, te kõik kuulsite, kui vastuoluline oli see arutelu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kohta. see pole ka mingi ime, sellepärast et ühelt poolt räägime me reaalsest kasvust, reaalsest säästmisest ja teiselt poolt ka sümboolsetest küsimustest, nii nagu see poliitikas alati tähtis on. raportöörina tahaksin mainida järgmist. Te nägite, proua Kressle Rahvaparteist leidis, et see tuhat viissada eurot tuleb eraldada selleks, et tagada tema töövõime. teised kolleegid aga ütlesid, et meil ei ole seda vaja või me peaksime palju täpsemalt vaatama ja hindama, kuidas me seda kulude kasvu põhjendame ja kuidas me töömahtu jagame erinevate komisjonide vahel. mina raportöörina tahaksin, et vastu võetaks eelarve, mida toetab suurem osa parlamendist ja et need kasvuks, eelarve kasvuks ette nähtud äh, summad läheksid esialgu reservi, selleks et me kõigepealt saaksime olukorda hinnata ja alles pärast seda hakata vahendeid jagama minu arvates me peaksime sügisel veel kord väga tõsiselt selle küsimusega tegelema pärast seda, kui me esimese hindamistöö oleme läbi viinud. ja siis oktoobrikuus nõukoguga saaksime me jätkata eelarvemenetlust ja ma arvan, et siis on meil võimalik enamuse arvamus välja töötada. see on praegune asjade olukord ja praeguse asjade olukorra puhul on väga tähtis välja öelda, et meil on vastuolusid, meil on erinevad arvamused ja meil on ka üks äh, ühine arvamus, nimelt see, et me peaksime need numbrid veel kord väga põhjalikult üle vaatama. suur tänu teie äh, koostöö eest ja ma ootan põnevusega, mis saab edasi. suur tänu Äh, proua Trüppel ja nüüd ma lõpetan selle ühise arutelu eelarve kohta. suur tänu teie sõnavõttude eest, see arutelu on nüüd